teavitas mind sellest, et IMCO komisjoni äh, ei ole, ähm, ettepanekul ei ole vastuväiteid esitatud ja kui ükski saadik ega fraktsioon ega nelikümmend saadikut seda tagasi ei lükka, siis äh, see on heaks kiidetud vastasel juhul peab hääletus aset leidma. ja selle dokumendiga saab tutvuda parlamendi leheküljel. nüüd aga läheme edasi komisjoni avalduse juurde